siis äh, tsiviilvabaduste äh, ning naiste õiguste komisjoni ühis äh,, ühisele koosolekule. esimene punkt päevakorras on päevakorra kinnitamine. keegi ei ole siin äh, muudatusi esitanud, sellega saame päevakorra vastu võtta. teine päevakorrapunkt. Euroopa lähenemiskeeld ja taustaks võib öelda, et ohvrite õiguste kaitse tähendab ka vägivalla ennetamist naiste ja laste vastu. ja suur osa nendest õigustest on hõlmatud just naiste õiguste ning äh, tsiviilvabaduste valdkonnaga ja seetõttu me otsustasimegi koos äh, teha vastavalt kodukorra artikli viiskümmend üks ja siis korraldada ka ühine koosolek ja selle tulemusena toimubki tänane ühine komisjonide koosolek, mida juhivad mõlema komisjoni esimehed, esinaised, Lopes Aguilar. komisjon tuli selle direktiivi, direktiivi ettepanekuga välja jaanuaris sel aastal. meil on olnud sellele teemale pühendatult mitmeid koosolekuid ja on esitatud ka vastavad raportid oleme ära kuulanud komisjoni nõukogu seisukohad ja oleme saanud äh, ka õigusasjade komisjoni arvamuse. Nemad arutasid seda neljandal juunil. muudatusettepanekute tähtaeg oli kaheteistkümnes juuli. me saime sada nelikümmend üks muudatusettepanekut ja meil on kaksteist kompromissettepanekut nüüd annaksin sõna härra Lopes Aguilarile, kes on äh, tsiviilvabaduste komisjoni äh, esimees. kui tal ei ole midagi lisada, siis annaksin sõna raportööridele. me pidime hääletama kell üheksa ja kuna meil on IMCO komisjonis kell kümme hääletust, me tahaksime hääletada enne. jah annaksin äh, siis äh, sõna kahele raportöörile, kõigepealt äh, sõna Jimenez, proua Jimenez Beserilile. Eh, teen lühidalt, suur tänu, proua esinaine. tahtsin tänada proua Romero Lopest, kõiki variraportööre ja kõiki assistente, kes äh, aitasid äh, seda teemat käsitleda. see on äh, väga oluline päev ohvrite õiguste seisukohast ja parlamendi poolt saadame välja väga selge sõnumi, et me aitame ohvreid kõikides valdkondades, mitte ainult koduvägivalla ohvreid, vaid kõiki ohvreid, keda see raport hõlmab, aitäh! aitäh ja nüüd annaksin sõna proua Romerole libe komisjonist. ka mina tänaksin alustuseks variraportööre, kes meid aitasid seda raportit parandada ja kõiki assistente ja nõustajaid. just PP raportööri, kes aitas äh, meil äh, kiiresti edasi liikuda selle keerulise teemaga. nii nagu ütles kaasraportöör, on täna tõepoolest äh, tähtis päev ohvrite jaoks ja loodame, et see sõnum ei jõua mitte ainult nende ohvriteni, kes saavad kasu sellest meetmest, vaid et see jõuab ka nõukogusse. nõukogu peab selle meetme vastu võtma. ja veel Belgia eesistumise ajal ja see annaks äh, hoo sisse selle lähenemiskeelu kasutamisele. aitäh, enne kui edasi läheme hääletuse juurde, tahaksin äh, teile meenutada, et äh, tegemist on äh, olulise hääletusega ja siin on antud juhised ka meie seisukoha osas äh, läbirääkimistel nõukoguga. alustame, alustame kompromissettepanek number üks. poolt vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, unustasin hääletada kompromiss viie osas. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame muudatusettepanekuga kolmkümmend kolmkümmend kolm võeti vastu, nii et jätkame muudatusettepanekuga kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vabandust sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jätkame kompromissiga number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa kontrollime siis eelnevat, sada nelikümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. nagu te näete ekraanilt. jätkame hääletusega muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse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 sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see jääb ära, nii et jätkame muudatusettepanekuga sada kuuskümmend kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et peaksime seda kontrollima. sada kuuskümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, sest hääletab ka härra Lopes, kolmkümmend neli vastu, kaks erapooletut, see on tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda peaksime kontrollima. hääletus on avatud. hääletus on avatud saja kuuekümne kaheksa osas hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa hääletas poolt, kakskümmend kaheksa vastu ja üks erapooletu. nii et see on vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks jääb ära, nii et jätkame saja seitsmekümnega. poolt. kontrollime. Yes, so we go to so we go to 173. Yes. So we go to jätkame muudatusettepanekuga sada seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, ei, see langeb ära. jätkame saja seitsmekümne kaheksaga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tundub, et seda peame kontrollima. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, nelikümmend kolm poolt, kakskümmend kaheksa vastu. erapooletuid ei olnud, nii et see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, esimene osa, see on kolmes osas, aga esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt Va-, ei, see tund-, langeb ära. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend jääb ära we go to 58. 58. Uh, sorry, 58 yes. is linguistic. 194. So we go to amendments 190. jätkame muudatusettepanekuga sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tundub, et seda peaksime kontrollima. sada üheksakümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. sotsiaaldemokraatidel on üks inimene hääletab liiga palju üks hääl on üle. nii et palun üks sotsiaaldemokraatidest hääletada ei saa. nüüd on asjad korras. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend seitse vastu, see erapooletuid ei ole, nii et see on tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. kakssada kakskümmend. hääletus on lõppenud on vastu võetud kolmkümmend, nelikümmend poolt, kolmkümmend vastu. nii et see on vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. kakssada kakskümmend kaheksa hääletus on avatud. The vote is hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus hääletas poolt, kolmkümmend kolm vastu, nii et see on vastu võetud. ja proua, tundub, et jäi vahele üks minu muudatusettepanekutest, kakssada üheksateist, kindlasti olete kõik selle poolt, nii et tahan teile anda selleks ka võimaluse Tarabella asks for the floor, but maybe first you give, first you give the answer. Yes. Je pense que l'amendement 2... Just a second. Üks hetk, palun. Kõigepealt tahtsin vastata proua Jannaku Taakise poolt tõstatatud punktile. me võtsime vastu kahekümne päeva kohta käiva punkti seetõttu ma teie muudatusettepanekut hääletada ei saanud, sest et meil oli juba otsus olemas selle kahekümne päeva koha pealt, nüüd härra Tarabella, palun. just seda ma tahtsingi öelda, proua esinaine, nii et kui me võtsime selle eelneva vastu, siis äh, see järgnev muudatusettepanek langes ära. saame siis nüüd jätkata. kahesaja kahekümne üheksanda muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kolmes osas. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu er.... teine osa, kes kaheksakümne seitsmest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud jätkame kahesaja kahekümne, kahesaja kolmekümne, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kakssada kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis hääletas poolt, kolmkümmend neli hääletas vastu, nii et see on vastu võetud. hääletus on lõppenud ja nüüd meil on olemas ka tulemus jah, proua Lüling, kuid et tõstatama käe järgmise äh, hääletuse ajal äh, ma ütlesin seda küll kohe, aga hääletus oli lõppenud juba, nüüd hääletasime aga kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt. ei, see langeb ära. jätkame muudatusettepanekuga kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tundub, et seda peame kontrollima. hääletus on avatud. üheksakümmend kolm. Mrs Lulling, yes. jaa, selge, proua Lulling. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, nelikümmend üks vastu nii et see on tagasi lükatud. number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromiss kahteteistkümmet, hääletus on avatud. Is... hääletus on lõppenud. kuuskümmend viis hääletas poolt. nüüd on siis muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud. tundub, et seda peaks kontrollima number viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks hääletas poolt, kolmkümmend vastu, nii et see on vastu võetud. kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud tundub, et seda peaks kontrollima, sada neli. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus hääletas poolt, kolmkümmend viis vastu, nii et see on vastu võetud. nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada kuus, sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt, kolmes osas, poolt, esimene osa vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kümme, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. number kümme. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend üks vastu, nii et see on vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et peaksime ka seda kontrollima. Ten was it adopted so kuna kümme võeti vastu, siis see langeb ära ja me saame jätkata saja üheksaga. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu erapooletud ja seda peame kontrollima. viisteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend, nelikümmend hääletas poolt, kolmkümmend vastu, üks erapooletu, nii et see on vastu võetud. saame jätkata saja kaheteistkümnega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud. tundub, et seda peab kontrollima. sada üksteist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt äh, ja kolmkümmend üks vastu, see on vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tundub, et see on vastu võetud. kas te tahate kontrollida, siis palun ja kontrollime sada kolmteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, kolmkümmend üks vastu, nii et see on vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist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 ja nüüd äh, hääletus, elektrooniline hääletus äh, muudetud äh, direktiivi eelnõu kohta. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kuuskümmend neli hääletas poolt, üks vastu, kuus erapooletut Gratulationer till våra båda rapportörer. Palju õnne raportöörile ja õnnitlen ka kaasraportööre, te olete suurepärase tööga hakkama saanud. ja mul on hea meel ka kõikide vägivalla ohvrite pärast, kellele nüüd pakutakse palju paremat kaitset naiste õiguste komisjoni nimel soovin tänada kaasraportööre ja samuti libekomisjoni esimeest, kolleege ja libe sekretäriaati kõige selle tubli töö eest, mis te olete teinud meie ühises ettevõtmises, aitäh! Um, palun, meil algab nüüd äh, komisjoni koosolek, nii et äh, need, kes ei jää siia, kolleegid, äh, lahkuge, palun. meie alustame nüüd naistekomisjoni koosolekut voting. see ei ole väga kaua. Då återupptar samutskottet sitt sammanträde. nii, nüüd läheme siis tagasi naiste õiguste komisjoni koosoleku juurde. päevakorrapunkt number kolm ehk siis päevakorra kinni, kinnitamine. nüüd meie päevakorrapunkt number kaksteist lükatakse edasi, sellepärast et äh, liibekomisjon äh, on oma oma ajakava muutnud, ma saan aru, et rohkem meil ei ole päevakorra muutuse plaane, niisiis võtame päevakorra vastu niisugusel kujul, neljas punkt, juhataja teadaannet, ma võin öelda teile, et äh, Michelle Bachelet, endine endine Tšiili president on määratud ÜRO äh, naiste üksuse uueks juhiks ning selle komisjoni nimel, meie komisjoni nimel kirjutan mina talle õnnitluskirja päevakorrapunkt number viis, koosoleku protokolli kinnitamine, neljateistkümnenda juuli koosolek, kui vastuväiteid ei ole, tänase koosoleku lõpuks, siis on selle koosoleku protokoll vastu võetud. nüüd päevakorrapunkt number kuus, juhataja teadaandeid koordinaatorite soovituste kohta. koordinaatorite kohtumine toimus eile. SND Grupp, fraktsioon, grupp võttis vastu oma otsuse kutsehariduse kohta, samuti tuleb arvamus tööhõivekomisjonilt, mis käsitleb mm, sotsiaalpoliitika välisdimensiooni tööturul ja samuti sotsiaalseid standardeid. muudatusettepanekud esitatakse otse liitkomisjonile, samamoodi Äh, finantsinstitutsioonide ühine juhtimine, selle osas on raport, siis on raport, mis käsitleb järelduste analüüsi järjepidevust koordinaatorid otsustasid, et komisjoni esinaine ehk siis mina äh, saadan kirja selle raporti eest vastutavale ning me oleme samuti hakanud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammiga tegelema. otsustasime avalikul kuulamus, kuulamisel, et et korraldame kuulamise üksikemade osas, samuti naised ja kliimamuutused, siis Türgi ja võrdsed võimalused ning naiste olukord äh, sõja ja konflikti piirkondades samuti otsustasime ära, missugused saavad olema delegatsioonide külastused aastal kaks tuhat üksteist, üks delegatsioon valmistab ette Poola eesistujat, ees-, Poolasse minekut, siis Kopenhaagenisse, siis Horvaatiasse ja mina tahaksin esitada veel ettepaneku, et delegatsioon läheks ka Palestiinasse. otsustasime teemad kahe tuhande üheteistkümnenda aasta naistepäevaks. teemaks saab olema naiste roll Euroopa Liidu tulevikus sinna me kaasame naiste rolli peamiselt meie välissuhetes. ja lõpuks koordinaatorid otsustasid anda jällegi minule mandaat, et ma kirjutaksin komisjonile äh, Äh, missugused on järeldused ema, vanemapuhkuse direktiivi osas, me tahaksime teada komisjoni seisukohti selles küsimuses, aga me ei tohi praegu ajakava muuta, tähtajad peaksid jääma samaks, nii et oleks võimalik minna oktoobri teisel sessioonil täiskogule. see on siis info eilselt koordinaatorite koosolekult ja nüüd me võime edasi minna päevakorrapunktiga number seitse ehk siis reklaami mõju tarbimiskäitumisele. märtsis kaks tuhat kümme otsustasid koordinaatorid koostada arvamuse see ühtse turukomisjoni jaoks. arvamus puudutab reklaami tarbijat, mõju tarbijate käitumisele selle raporti on koostanud proua Papadopoulou ja nüüd ma annaksingi talle sõna. aitäh, tahaksin teid äh, tahaksin tänada kõiki variraportööre kõikidest fraktsioonidest ja kõiki saadikuid, kes esitasid need nelikümmend muudatusettepanekut ja kindlasti äh, aitasid need seda dokumenti äh, märkimisväärselt äh, parandada selles osas, mis puudutab siis reklaami mõju. ja samuti on äh, siin viidatud nendele klišeedele ja stereotüüpidele, mis on naiste äh, puhul levinud ja see tekst, mis meie ees praegu on, see on äh, palju parem, kui ta oli enne, ma tahaksin tänada ka komisjoni sekretäriaati ja kõiki assistente. meil on äh, kaheksa kompromissmuudatusettepanekut ja loodame, et äh, me saame neid kõiki hääletusel toetada. suur tänu, proua Papadopoulos ja nüüd me hakkame hääletama. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss number kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss number neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd kompromiss number viis, kes on poolt, kes vastu, äh, see on vastu võetud ja nüüd hääletame number kakskümmend kolm poolt vastu. see on ka vastu võetud, kompromiss number kuus poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kompromissi number kuus tuleb kontrollida, hääletus on avatud, elektrooniline. The vote is closed hääletus on lõppenud. kakskümmend hääletajat, üheksa poolt, üksteist vastusega tagasi lükatud. sellisel juhul me hääletame kahekümne nelja osas, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid see on vastu võetud. kontrollime kahekümne viiendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, kaksteist hääletas vastu ja üheksa poolt. niisiis nüüd kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et seda peame ka kontrollima, kontrollime kahtekümmend kaheksat, hääletus avatud. hääletus lõppenud see on tagasi lükatud, kaksteist on vastu ja üheksa on poolt. nüüd kakskümmend üheksa, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss number seitse, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss number seitse, kontrollime, hääletus avatud. hääletus lõppenud jah, see on tagasi lükatud, üksteist on vastu ja üheksa on poolt. niisiis nüüd me hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. number kolm poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on kompromiss number kaheksa meil, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend neli, kolmkümmend kolm, kontrollime, hääletus avatud hääletus lõppenud üksteist on poolt ja kaksteist on vastu, niisiis kolmkümmend kolm on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmkümmend seitse Äh, lugupeetud proua esinaine, kas te võiksite korrata hääletust viienda lõike osas, see on muudatusettepanek number kolmkümmend neli, mille esitas Silvia Costa, kas me võiksime selle uuesti võtta, selle hääletuse, see hääletus, mis me just tegime, kas me võiksime seda korrata? I am so sorry, Mrs Montiel. Va-, vabandust, proua Montiel, aga ma juba ütlesin, missugune on hääletuse tulemus, seega me ei saa enam hääletust avada, tõesti, vabandage väga. see, reeglid on sellised, ma ei saa midagi teha ja seega me läheme edasi. vabandust. aga eelmine kord, kui me siin hääletasime, siis me ühte hääletust kordasime, keegi palus hääletust korrata ja teie lubasite hääletust korrata ja ma loodan, et kolleegid toetavad mind sellest. olukord oli täpselt samasugune, täpselt samasugune oli olukord. ma ei tea, milles see äh, probleem see, siis eelmisel korral oli, aga praegu on asi täiesti selge. me jätkame hääletust sealt, kus ta pooleli jäi ja hääletame kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud Äh, proua Matila. ma kuidagi ei, ma ei saanud hääletada, ma ei pannud tähele ja teie hakkasite uuesti hääletama, hääletust jätkasite ja täpselt samamoodi oli lugu kolleegidega, nii et seda hääletust, mis me just praegu tegime, seda me võime igal juhul korrata, sest et me, te ei ole veel tulemust öelnud. hästi, teeme siis elektroonilise hääletuse kolmekümne seitsmenda osas. hääletus on avatud kolmkümmend seitse, hääletus elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja see oli tagasi lükatud kümme vastu, üheksa poolt nüüd me hääletame kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. hästi, kontrollime kolmkümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud, see on vastu võetud kümme hääletasid poolt ja neliteist vastu ning seitse jäid erapooletuks. nüüd me hääletame muudatusettepanekut nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et seda peame ka kontrollima. hääletus on avatud neljakümne osas. hääletus on lõppenud. täiesti selge tulemus kakskümmend hääletasid poolt, nii et nelikümmend on vastu võetud, nüüd on meil muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kakskümmend on hääletanud poolt ja kolm vastu. palju õnne, proua Papadopoulos! suur tänu! Eh, nüüd eh, võime edasi minna kaheksanda päevakorrapunkti juurde. ettepanek muuta Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitlevat eh, seitsmekümne kuuenda aasta akti. ja proua Komal vastutab selle teema eest, kuid kahjuks ei saa ta praegu siin viibida, seetõttu sõna proua Tomsonile Uh, uh, aitäh, proua esinaine. proua Komani nimel sooviksin ette lugeda tema märkused, enne kui läheme hääletuse juurde, ta vastutab äh, äh, põhiseaduskomisjonis äh, soo teemade üle ja ta soovis puudutada äh, seda ettepanekut Euroopa Parlamendi liikmete otsesest ja üldisest valimist käsitlevast aktist seitsmekümne kuuendast aastast ja ta pakub välja neli muudatusettepanekut üle-euroopalise nimekirja osas ta sooviks, et oleks nelikümmend kummastki soost kandidaati. see on muudatusettepanek üks ja kolm ja teiseks selleks, et oleks paremini esindatud naised ja rahvusvähemused, nad sooviksid, sooviks ta proportsionaalsed naiste ning rahvusvähemuste kandidaatide esindatust ja äh, Euroopa Parlamendi saadikud, kes on kas rasedad või äh, hiljuti sünnitanud, neid äh, võiks ajutiselt asendada teiste liikmetega. nii et äh, oleks võimalik ajutise asendaja kasutamiseks äh, seda siis raseduse, sünnituse või ähm, lapsendamise puhul. aitäh, proua Bauer. <clears throat> aitäh, lugupeetud esinaine. ma sooviksin et lükatakse edasi hääletus selle arvamuse osas, sest nii palju, kui mina tean, on tõenäone, et kõik äh, need arvamused võetakse tagasi, sest praegu ei ole põhiküsimuseks mitte soopõhine esindatus selles nimekirjas, vaid põhiküsimuseks on, kas me nõustume ühtse Euroopa nimekirjaga või mitte, nii et see on täielikult poliitiline teema. ja selles osas ka AFCO komisjonis ei langetatud veel mingit otsust. nii et äh, mulle tundub, et meil ei ole selles küsimuses veel poliitilist äh, arutelu olnud. nii et äh, võib-olla on praegu liialt ennatlik otsustada selles küsimuses Eh, proua Janagraki, ma tahaksin seda märkust toetada. kui ma nägin seda teemat, kui see minuni jõudis, ma olin vägagi üllatunud, ma ei teadnud, et me olime üldse ühtse Euroopa nimekirja osas kokku leppinud. nii et äh, enne peab see arutelu aset leidma. võib-olla mm, ma olen küll midagi kahe silma vahele jätnud, kuid mind igatahes see olukord üllatab. võib-olla me praegu jätaksime selle tahaplaanile aitäh. AFCO komisjon kavatseb hääletada üheksandal novembril ja see on koordinaatorite otsus, et me peaksime oma muudatusettepanekud saatma otse AFCO komisjonile, kuid muidugi on liikmete otsustada, hääletada selles osas, kas me peaksime täna hääletama või mitte. nüüd need, kes sooviksid täna hääletada, palun andke käega märku. Need, kes arvavad, et me peaksime edasi lükkama hääletust. kas te soovite edasi lükata? tundub, et äh,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 nüüd aga läheme edasi järgmise punkti juurde. ebakindlates töösuhetes naised. see on omaalgatuslik raport. selles osas langetasid otsuse koordinaatorid, see on vägagi päevakajaline teema. võttes arvesse neid majanduslikke näitajaid mis meil praegu on ja need on enda kaasa toonud ka ebakindlamad äh, töösuhted naistele, madalamad palgad ja nii edasi. raportööriks on äh, proua Tomson. ja nüüd sõna talle well,. Uh, I, I agree with you, this is a very olen teiega nõus, see on tõesti väga oluline raport äh, ja võiksime edasi minna hääletuse juurde. Tack, Mrs Thompson. Då startar vi, vi start... aitäh, alustame siis hääletust. Eh, kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Eh, kontrollime kakskümmend muudatusettepanek, hääletus avatud. hääletus lõppenud. muudatusettepanek kakskümmend vastu võetud, neliteist poolt, üheksa vastu. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakskümmend üks muudatusettepanek. hääletus lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kuus vastu. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima. kakskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud viisteist vastu, kaheksa poolt tööhõive neli langeb ära. kuna tööhõive kaheksa samuti langeb, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend üks pool äh,, hääletus avatud. nüüd hääletus lõppenud. tagasi lükatud kolmteist vastu, üksteist poolt, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tööhõive üks seda ei hääleta. nüüd äh, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda peaksime kontrollima. kolmkümmend kolm hääletus avatud. hääletus lõppenud kolmteist äh, poolt, üksteist vastu, sellega vastu võetud, äh, töö või seitse vastu, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kontrollime. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kolmteist poolt, kaksteist vastu tööhõive kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud tööhõive kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud äh, kolmteist vastu, kaksteist poolt. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. vabandust, eesistuja. ma tulin just eelarvekomisjoni hääletuselt ja seal toimus hääletus palju aeglasemalt siin on nii vähe hääletajaid, kuid te kiirustate liialt. meil ei ole aega isegi lehte keerata ja samuti on tõlkidel niimoodi raske. kas te võiksite veidi äh, aeglasemalt aga ta, siin on väga suur vahe selle vahel, kuidas eelarvekomisjonis ja kuidas siin komisjonis hääletused käivad. nii et palun rahulikumalt hey.. Uh, make püüan siis äh, aeglasemalt edasi teha. minule see sobib veidi aeglasemalt, ma võin kindlasti teha. kui nüüd kõik mind kuulaksid, siis me saaksime edasi minna hääletusega. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. hääletus avatud. nelikümmend kaheksa. loodan, et kõik on õige koha peal. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletus avatud, hääletus lõppenud. kakskümmend kuus hääletas poolt ja sellega on see vastu võetud. ja nüüd, sõbrad kui võime edasi minna, siis äh, paneksin ette hääletada muudatusettepaneku nelikümmend üheksa osas poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd, kui sobib Läheme esimese kompromissi juurde, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. number viis, kontrollime. hääletus lõppenud tagasi lükatud. kaksteist poolt, neliteist vastu. nüüd tööhõive A poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kuus ehk äh, tööhõive B poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, muudatusettepanek kümme, hääletus avatud. hääletus lõppenud tagasi lükatud, kolmteist vastu, kaksteist poolt, üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive D poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive E poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud tööhõive F poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tööhõive G poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid. seda peaks kontrollima, kaksteist. hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, kaheksa vastu. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tööhõivet C poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd on aeg lõplikuks hääletuseks, hääletus avatud elektrooniliselt. hääletus lõppenud vastu võetud äh, kakskümmend üks poolt, neli vastu, palju õnne raportöörile proua Tomsonile. palju õnne! Då vill jag tacka för bra samarbete under de här omröstningarna. tahaksin teid kõiki tänada teie koostöö eest hääletuse ajal ja nüüd jätkaksin eh, päevakorrapunktiga kümme. see on soolist võrdõiguslik-, võrdõiguslikkust edendavate Euroopa Liidu meetmete panus eh, meest, eh, alaealiste kuritegevuse vastu võitlemisel meil on kavas debatt, meie raportöör on proua Zaborska. tegemist on omaalgatusliku raportiga, mille otsustasid koordinaatorid kahekümne neljandal novembril. meil on töödokument, mille esitas raportöör, meil on olnud ka juba diskussioon külalisekspertidega, see leidis aset kahekümne kolmandal juunil. oma raportis ütleb raportöör, milline on vanematepoolne vastutus, milline on vajadus investeerida inimkapitali selleks, et ennetada noorte kuritegevust. kõigepealt sooviksin anda sõna proua Zaborskale ďakujem pekne pani predsedníčka za uvedenie mojej iniciatívnej správy na tému eh, prínos európskych politík v oblasti. aitäh! on oluline, et me vaatame Euroopa Liidu meetmeid eh, soolise võrgusõiguste edendamise valdkonnas ka alaealiste kuritegevuse vastu võitlemise seisukohast. kohe alustuseks sooviksin öelda, kuivõrd tänulik olen ma kõigi panuste eest, mis on tulnud kuulamise ajal, mille organiseerisime veidi aega tagasi. Need panused on kõik äärmiselt huvitavad ning mina olen teinud endast parima, et äh, terve hulk neid ka oma raportisse kaasata. nii et kohe alustuseks ütleksin, kuivõrd äh, vastuoluline on see teema teatud seisukohtadest, see tulen, tuli välja ka kuulamisel, kuulsime väga palju erinevaid arvamusi selle kohta, kuidas noored, noori inimesi saavad mõjutada perekonnad tulevikus. ja milline on perekonnaelu mõju alaealiste kuritegevusele ma arvan, et seda tasuks ka täna üle korrata. selleks, et vältida igasuguseid valestimõistmisi, ütlen täiesti selgelt, et mina olen toetanud rahvusvaheliselt tunnustatud majandus- ja sotsiaalinstituutide eh, institutsioonide andmetele nagu ÜRO, Maailmapank ning ka Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, WHO maailma Terviseorganisatsioon. nii et äh, olen põhinenud nende poolt tuleval informatsioonil ja ütlen seda selleks, et mingit vääritimõistmist siin ei oleks. palju on äh, sellele teemale hiljuti tähelepanu pööratud, sest alaealiste kuritegevus on tõusuteel äh, ning üha rohkem äh, noori inimesi äh, tegeleb kuritegevusega. teisest küljest tundub, et äh, tõusuteel on ka vägivald ning kurjategijad on üha nooremad. ja äh, see vägivalla, äh, mida me näeme, on tihtipeale võrreldav täiskasvanute kuritegevuses nähtava vägivallaga. perekondadel äh, ning laste sotsiaalsel keskkonnal on suur vastutus loomulikult on sotsiaalsel keskkonnal oma roll mängida ning seda toetavad ka rahvusvaheliselt tunnustatud institutsioonide järeldused. aga peame vaatama ka neid, seda perekonda, keskkonda, kus lapsed üles kasvavad. vaatama seda, kas neil on majanduslik kindlus perekondades, kas nad äh, on üles kasvanud äh, tervislikus keskkonnas sest eh, kui lapsed eh, kasvavad üles hästi, siis eh, on see garantiiks nende heale tulevikule ühiskonnas. Last, lapsevanematel loomulikult on vastutus, nad peavad kindlustama, et see keskkond, kus lapsed üles kasvavad, on eluterve ja seetõttu olen mina keskendunud kvaliteedipoliitikale. sellest seisukohast, mis puudutab tööturgu ning eh, pere ja professionaalse elu lepitamist, siis eh, tahaksin pöörata inimeste tähelepanu asjaolule, et eh, seda aspekti tihtipeale ei arvestata ja sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu varsti hääletame me internetiohtude raportit. räägime ka äh, seksuaalsest kuritarvitamisest ning äh, väike, väikeste laste ärakasutamisest. Need kaks asja on samuti tõusuteel olevad fenomenid ning siin on samuti perekonnal roll mängida. nagu me eile oma kuulamise ajal kuulsime, siis mitte ainult täiskasvanud ei ole laste suhtes vägivaldsed, vaid ka lapsed ise on vägivaldsed teiste laste suhtes, isegi seksuaalselt vägivaldsed. seetõttu minu raportis äh, tahtsin ma selgelt välja öelda, et liikmesriikidel on oma roll siin mängida. me ei saa tsentraliseerida poliitilist vastutust ainult Euroopa Liidu tasandile siin küsimuses. siiski. peaks ka Euroopa Liit aktiivsemalt tegutsema selle nimel, et siseriiklikke algatusi toetada, nad saavad rahaliselt toetada neid projekte. Neid projekte saavad läbi viia valitsused, kodanikuühendused ja samas Euroopa Liit saab luua ka võrgustikke info vahetamiseks selle ja Euroopa Liit saab hinnata olemasolevaid projekte. tahan rääkida ka õigustest ja kohustustest perekond on ilmselgelt kõige olulisem institutsioon kasvava lapse jaoks, aga see ei ole mitte ainuke mõju noorel inimesel. see on ka põhjus, miks mina oma raportis ütlen, et Euroopa Liidul on tohutu roll mängida, toetades soolise võrdõiguslikkuse poliitikaid, sest me ei räägi siin mitte ainult lapsevanematest vaid ka teistest täiskasvanutest, kellel on roll mängida laste üleskasvatamises. nii et ma arvan, et me peaksime väga laialt seda küsimust vaatlema, vaatama, millised on erinevad sotsiaalmajanduslikud faktorid, vaatama, millises keskkonnas laps üles kasvab hiljuti on Euroopa Parlament vastu võtnud terve rea raporteid, mis uurivad demograafilist olukorda Euroopas. ning eh, demograafilises mõttes on olukord üsna tõsine, meie elanikkond vananeb ühest küljest, aga eh, teisest küljest eh, sünnib tunduvalt vähem lapsi. lapsed, neid peaks nägema kui vara, Euroopa Liidu vara mitte ainult äh, lapsevanemad äh, ei ole need, kes äh, lastest rõõmu ja kasu saavad, peaksime mõistma, et need lapsed kindlustavad Euroopa Liidu majandusliku heaolu ja arengu. seetõttu peaksime me ka vaatama, milline on see üldine keskkond, kus lapsed üles kasvavad räägime siin alaealistest, kes kuritegusid toime panevad. Nad võivad olla küll koormaks ühiskonnale teatud vanuses, aga hiljem on neil keerukas integreeruda tööturule ning tulevikus jäävadki nad koormaks ühiskonnale siit võib jääda mulje, et enamik alaealisi äh, kipuvad kuritegelikult käituma, aga see tegelikult ju niimoodi üldsegi ei ole, enamik noori inimesi kasvab üles väga toetavates perekondades. ja ma olen täiesti kindel, et nad panustavad tulevikus suuresti ühiskonda tahan lihtsalt juhtida tähelepanu asjaolule, et alaealiste kuritegevus on tõusuteel. ning tegemist on nii poliitilise kui majandusliku probleemiga Euroopa Liidu jaoks tundub, et minu mikrofon hetkeks lülitus välja, aga nüüd on vist asjad jälle korras. nagu ma ütlesin, siis olen oma raportis teinud endast parima, et äh, panna siia soovitus Euroopa Parlamendilt liikmesriikidele, et vaadataks vanemate panust ka majanduslikust seisukohast komisjon peaks läbi viima uuringuid, mis käsitleksid just selle küsimuse majanduslikku dimensiooni. ehk siis eh, seda, millised on öö, eh, majanduslikud tagajärjed sellel, kui eh, perekond valmistab oma lapse ette tulevikuks ja milline on majanduslik kulu, kui vanemad sellega hakkama ei saa nii et äh, vaatame, millised on äh, lapse positiivse või negatiivse üleskasvatamise majanduslikud mõjud. tulen nüüd tagasi selle juurde, mida ütlesin alguses. kui me palume lapsevanematel oma vanema kohustusi täita ühelt poolt, siis teiselt poolt peame me kindlustama, et äh, neil on ka õigused vanematena. ehk siis, et nad on majanduslikult sõltumatud ja äh, neid ei peaks mõjutama ka erinevad välised faktorid, millel on mõju laste üleskasvatamisele, nii et suur aitäh et mul, lubasite mul oma raportit äh, tutvustada ning ette soovin tänada ka kõiki neid kolleege, kes on mind aidanud oma kommentaaride ja mõtetega. ja ootan debatti. aitäh, proua Zaborska. nüüd on sõna äh, saadikutel ja esimeseks minu nimekirjas on proua Kosta. suur aitäh presidendina sooviksin tänada meie raportööri Anna Zaborskat selle äärmiselt huvitava raporti eest. palju huvitavaid mõtteid ja viiteid on selles raportis ja ma arvan, et me jagame tema muret. leiame, et liikmesriigid peaksid rohkem tähelepanu pöörama nendele tingimustele. mis valitsevad, peame kindlustama, et eh, töötunnid oleksid andestavamad eh, lapsevanemate suhtes, sest et tundub, et inimestel on üha vähem aega, et täita oma vanema kohustusi. seega peame vaatama milline on kodus töötamise väärtus. meenutaksin teile Pekingi konverentsi Euroopa Liidu deklaratsioone seal. ütlesime, et äh, koos äh, traditsiooniliste majandusnäitajatega tuleks arvesse võtta ka äh, nähtamatu töö majanduslikku mõju, mis, sest et see on kõik suur äh, vara ja kõike see peaks olema arvestatud ka SKT sisse, sest et see panustab siin. ja nüüd, mis puudutab alaealiste kuritegevust, siis loomulikult peame me kindlustama, et rohkem inimesi võtaksid oma kohustus, kohustusi tõsiselt. täiesti võimalik, et tuleb pöörduda rohkem tähelepanu teistele allikatele, mida annaks edendada, näiteks toetusi noorteorganisatsioonidele, sest et lisaks perekonnale äh, on ju olemas ka teisi haridusorganisatsioone, mis saaksid ära teha rohkem. eriti, mis puudutab noorte inimeste vaba aja korraldamist. nii et usun, et noorteorganisatsioonidel on suur roll mängida kaasharijatena, eriti just selliste laste puhul, kes on sattunud raskustesse. järgmiseks usun, et äh, oluline on üle korrata äh, mõningat äh, Eurostati statistikat eriti mis puudutab seda mõtet, et äh, selle nähtamatu töö äh, panust SKT-le kvantifitseerida ja kui me vaatame ka äh, sellise hoolimise puudumise kulu ühiskonnale, ehk siis üritada seda kuidagi numbritesse panna, kvantifitseerida, arvestades, milline on selle mõju ühiskonnale, eriti mis puudutab neid raskusi, mis on tihtipeale üksikvanematega perekondadel. seetõttu tunnustan seda mõtet, et äh, tuleb arvestada survet, et äh, töötunnid oleksid paindlikumad. naised on seda soovinud, äh, nüüd aga on tekkinud neil selline ohtlikum olukord, kus nad ei saa pidevalt ja ametlikult töötada, nii et ma arvan, et see peab samuti olema raportis. ka leian, et oleks hea, kui me saaksime paremini aru sellest, millised tingimused on need, mis tekitavad teatud sotsiaalsed vead ja kuidas neid ennetada. perekonda ei saa kõigi eest vastutavaks teha. peaksime vaatama, kui suur on erinevate sõltuvuste hulk noorte inimeste hulgas, eh, nii, sest ka see on tõusuteel, noored inimesed satuvad sõltuvusse narkootikumidest, alkoholist peame vaatama, millised on noorte inimeste elukombed eh, ja seda mõjuta-, neid mõjutavad tihtipeale just turg. Eh, kõik liikmesriigid on eh, teatud määral mitte pööranud piisavalt tähelepanu noorte sõltuvustele ja seetõttu ma arvan, et peaksime, et meil peaksid olema selgemad poliitikad nende probleemidega toimetulemiseks. üks asi, mida peaks ehk rõhutama. Te peaksite vaatama, milline on side äh, selle vahel, et äh, lapsed kukuvad koolist välja ning kuritegevuse tõusu vahel noorte hulgas, ma arvan, et siin on olemas selge side ja seetõttu ma leian, et liikmesriigid peaksid siin rohkem ära tegema. peaksime uurima ka komisjoni teatist hariduse kohta, loomulikult peaksime me toetama perekondi, samas aga peame me öö, äh, suurendama pingutusi selleks, et noored inimesed ei lahkuks koolist, sest et koolist vara, liiga vara lahkumine, see mõjutab tohutult noorte kuritegevust. seetõttu olen täiesti nõus, et meil peaks olema võrgustik noorte inimeste kaitsmiseks, perekondade toetamiseks, teil on loomulikult õigus, aga peaksime üritama ka aru saama, milline on perekonnade mõju sellistele poliitikatele me peame vaatama ka teisi toetusallikaid, sest et äh, tihtipeale perekonnad on õrnad, on tegemist üksikvanematega perekondadega ning seetõttu on neil raske öö, äh, olla su-, suutelised õiget keskkonda lastele pakkuma ning siis kõiki neid äh, poliitikaid peaks kujundama niimoodi näiteks, et vähendada noorte alkoholi narkootikumisõltuvust, sest et see, nende hulk nii minu riigis kui ka mujal on tohutu. viimastel aastatel oleme me teinud ära päris palju selleks, et võidelda noorte alkoholismiga. see on midagi sellist, mida veel hiljuti ei olnud ning see on valitsuste jaoks olnud suur äh, murelikas viimastel aastatel, nii et oluline on seda punkti rõhutada. aitäh! kõigepealt nüüd proua Seniskin ja siis proua Intvelt. aitäh, ähm, teen lühidalt, pean varsti nüüd lahkuma kahjuks ja kahjuks ei olnud mul võimalik ka eelneval arutelul osaleda, sest siis ma oleksin kogu selle raporti mõttekuse küsimuse alla seada. me peame küsima, mille eest Euroopa Liit vastutab ja mille eest mitte. ja praegu on äh, väga üllatav see Rahvapartei äh, lähenemine, et me vaatame neid pereküsimusi ja nii edasi, mida me oleme viimastel aastatel äh, püüdnud päevakorras käsitleda mis me näeme tegelikult meie, et fraktsiooni, EPP fraktsiooni äh, seisukohad on äh, väga ebajärjepidavad, vaatame kui me vaatame nüüd erinevaid teemasid, äh, usuvabadus koolides, või ka laste kuritarvitamise skandaalid äh, ja kuidas neid püütakse varjata, seda kõike ei äh, ei arutata siin majas, kuid nüüd arutame seda, kuidas vanemad oma lapsi kasvatavad, kui lastel on mingi, kui vanematel on mingi üks vabadus, mida nad võivad äh, järgida, siis see on just see, kuidas oma lapsi kasvatada. minu jaoks see sõna effective parenting, tõhus vanemaks olemine eh, kannab endas teatud eh, moraalseid vaateid ja muidugi igaühel võivad olla oma vaaded, kuid ma arvan, et meie peaks siin Euroopa Liidus määrama ära seda, mis on tõhus eh, vanemaks olemine või laste kasvatamine. vanemad peavad ise otsustama seda, kuidas lapsi kasvatada. ja siin on raportis paar lõiku, mis näitavad välja hirmu moodsa ajastu ees ja minu arust see on pigem selline hüsteeriline lähenemine, jah, muidugi on ohud ühiskonnas ja alati jäävad ohud äh, ühiskonda ka tulevikus. nii et olgem pigem mõistlikud äh, ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks äh, jääma välja sellest või peaks mõjutama seda, kuidas vanemad oma lapsi kasvatavad, aitäh. Eh, Tack Mrs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 raporti eest, siin on mitmeid huvipakkuvaid soovitusi, kuid paljud äh, aspektid, mis puudutavad seda teemat, on äh, ka kahe silma vahele jäetud või need ei ole selgelt välja toodud. ja me näeme, et et äh, raportöör on keskendunud ainult vanemate rollile äh, kuritegevuse kasvul. ja see peaks siis äh, kajastuma ka raporti pealkirjas, kuid tegelikult räägitakse mitte vanemate rollist, vaid Euroopa Liidu rollist selles pealkirjas kuritegevuse vastases võitluses me peaksime vaatama seda, mida saab siis Euroopa Liit teha ja kui see ei ole piisav, siis peame küsima, miks. meil on vaja tõhusat ja integreeritud poliitikat selleks, et noorte kuritegevuse vastu võidelda. ja see puudutab äh, nii perekonda kui ka haridussüsteemi raportöör keskendub siin ainult äh, vanemate vastutusele, kuid samas äh, on väga olulised äh, haridusasutused, koolid, noorteorganisatsioonid, millel on väga suur roll noorte kuritegevuse vastases võitluses ja ma ei arva, et ainult peredest piisaks selleks, et kaitsta lapsi kuritegevusse langemast noored alati tahavad olla alati iseseisvamad ja isegi kõige vastutustundlikumad äh, vanemad ei saa seda fakti muuta. nii et meil peaks olema selgem nägemus sellest, et äh, meil on siin tegemist äh, perekonna, vanemate, sotsiaalsete ja ka haridusfaktoritega, mis mõjutavad lapsi. räägime näiteks spordist meil on äh, hea kogemus äh, boksitundidega äh, nende noortega, kes olid tänavatel ja siis me suutsime neid meelitada boksitrenni ja see töötas väga hästi. nii et see noorsoopoliitika ei saa seisneda ainult vanemliku vastutuse suurendamises, meie soolise võrdõig-, õiguslikus, õiguslikkuse poliitika peaks äh, kajastuma ka noorte kuritegevuse vastases võitluses ja see on seotud nende teadmistega, mis, mis meil on soolisest võrdõiguslikkusest. meil ei tohiks tekkida moonutatud nägemust sellest, mis äh, soorollid on. peaksime enam äh, tähelepanu pöörama noortele kellel juba on raskusi. ja kui me püüame nende olukorda parandada, siis äh, see oleks iseenesest äh, hea panus kuritegevuse vastasse võitlusse. nii et äh, pigem soodustagem ennetustegevust Euroopa Liidu tasandil, me peame noorte enesehinnangut tõstma ja samuti nende vastut-, vastutustunnet. noortel peaks olema juurdepääs ka haridusele soolise võrdõiguslikkuse osas, seda juba kooliprogrammis. ja noored äh, kurjategijad ei ole ise sellist valikut ähm, langetanud, nad kasvavad üles peredes, kus ei ole armastust ja see kuritegevus on siis nende reaktsiooniks äh, välismaailma ebaõiglusele ja ka naised tihtipeale kannatavad näiteks koduvägivalla all ja sellel on äh, mõju ka lastele. lapsi äh, peab tihtipeale kaitsma nende enda vanemate, nende enda perekonna eest seetõttu peab noortel olema piisavat informatsiooni seksuaalsuse kohta, seksuaalsel teel levivate, sugulisel teel levivate haiguste kohta, rasestumisvastaste vahendite kohta. meil on teatud probleeme perekondadega, kus on pingelised suhted, kus on kasuvanemad ja lapsed on, nagu me kõik, väga keerukad olendid ning me ei tohiks siin keskenduda ainult vanemlikule vastutusele, väga raske on isegi defineerida seda, mis on vanemlik vastutus siin tulevad mängu ka makromajanduslikud faktorid ning needki on seotud vanemate võimega ennetada kuritegevust ja see osa vajakski selgitust siin, kus me räägime makromajanduslikest tingimustest, muidugi paremad majanduslikud võimalused tähendavad ka teadlikemaid vanemaid kuid äh, see ei tähenda seda, et me peaksime hakkama näiteks äh, kuritegevuse statistikat kuidagi ähm, klassifitseerima soo alusel. mõned kuriteod pannakse toime naiskuritegijaid, kurjategijate, teised meeskurjategijate poolt. me peaksime ka MTÜ-de rolli tugevdama. ma plaanin esitada